mingisuguseid äh, tõendeid DFDP leppe rikkumise kohta, sellepärast ma ei äh, palu leppe peatamist, aitäh. suur aitäh volinik Malmströmile, head kolleegid. see arutelu. proua Intvelt, mingit sellist menetluskorda ei ole, nii et arutelu on lõppenud ja tuletaksin teile meelde, et resolutsiooni hääletatakse järgmisel täiskogul oktoobris ja nüüd läheme edasi. suuline küsimus komisjonile. piiriülese õiguskaitse koostöö tugevdamine Euroopa Liidus. ja alustuseks annan sõna küsimuse autoritele, kõigepealt härra Lopez Aguilar. suur aitäh, lugupeetud president me oleme taaskord kõik äh, nõus äh, selles, et äh, piiriülene kuritegevuses suureneb Euroopa Liidus. Krimm komisjoni viimane raport annab sellest aru ning viimased, ning samuti Europol on seda kinnitanud. on terve rida kuri, kurjategijaid, kes tegutsevad läbi võrgustike, tegutsevad rahvusvaheliselt, neil on äh, kaassüüdlasi erinevates liikmesriikides ja tegutsevad nad erinevates valdkondades. see tuleneb ühest küljest kergest piiride ületamisest, kuid oluline on, et me suudaksime äh, ühiselt rünnata taolisi kuritegelikke võrgustikke ning et me kasutaksime selleks kõiki olemasolevaid vahendeid ning et me koordineeriksime samuti oma operatiivkoostööd. tegemist on nüüd suure väljakutsega kogu Euroopa Liidu jaoks ning tänane arutelu peaks võimaldama meil infovahetuse äh, infovahetust paremini koordineerida, nii et me saaksime kurjategijad võimalikult kiirelt kinni pidada. muidugi tuleb silmas pidada ka Euroopa kodanike põhiõigustest kinnipidamist. meil on terve rida instrumente selleks, et koguda, töödelda ning äh, hoida informatsiooni, seda nii justiitsküsimustes kui ka politsei koostöövaldkonnas. Neid, äh, need vahendid aga on vähehaaval välja töötatud. vahel neid vahendeid ei kasutata ka äh, väga läbipaistvalt ega väga tõhusalt. me teame, et meil on vaja sidusat ja tugevdatud äh, raamistikku, äh, mille puhul siis oleks võimalik kõiki neid vahendeid kasutada kui me mapistame liikmesriikides olukorda ja vaatame ka, mis rahvusvahelisel tasandil on tehtud infovahetuse regli-, reguleerimiseks, siis me näeme, et tuleb eelkõige silmas pidada eh, tõhusust. Eh, siin analüüsis räägitakse samuti tuleviku väljavaadetest. tuleb vaadata, kuidas optimeerida jõupingutusi selleks, et kõige paremini vahetada infot kogu Euroopa Liidus kuritegevuse kohta. samas ei tohi unustada muidugi ka eraelu eh, ning eh, andmekaitse küsimusi. me peame silmas pidama proportsionaalsust, läbipaistvust, aruandlusnõudeid olemasolevate instrumentide puhul Prümi otsus äh, on tekitanud küsimusi, see kiideti heaks kahe tuhande kaheksandal aastal, alates kahe tuhande viiendast aastast no on ühendusõiguses olemas võimalus andmeid võrrelda, mis on äh, mis puudutab näiteks äh, DNA-d, äh, autode registreerimist, numbrimärke ja muud sellist. tegemist on tõhusa viisiga, mis aitab kaasa piiriüleseks politsei koostööks. me aga tahtsime, et see kõik lisataks samuti Lissaboni leppeks, see Prümi otsus kiideti omal ajal heaks kolmanda samba all ja seega ei allu see üldsegi Euroopa Liidu demokraatlikule kontrollile. ja muuhulgas ei arvestada siin ka Euroopa Parlamendi suurenenud pädevustega. kas komisjon ei saaks Prümi otsust kaasata Lissaboni lepingu juriidilisse raamistikku? seeläbi oleks võimalik tagada ka kolmekümne kuuenda protokolli õige jõustamine. ma tahaksin teada, kas komisjon on valmis seda tegema? suur aitäh, härra Kiiar ning volinik Malmström. ja suur aitäh, lugupeetud president. vabandan, olen siin juba päris tükk aega rääkinud. suur aitäh ka Liibelel ning tema esimehele küsimuse tõstatamise eest. nagu te ütlesite, infovahetus on väga oluliseks vahendiks õiguskaitse koostöö tegemisel Euroopa Liidus ja me tunneme suurt headmeelt selle üle, et arutelud jätkuvad. me tervitame Lissaboni lepinguga tehtud muudatusi eriti mis puudutab äh, parlamendi äh, suuremaid pädevusi, sellepärast et äh, see tagab parema demokraatliku järelevalve ning vastutuse Euroopa Liidus. mis puudutab Prümi otsust, siis komisjon on otsustanud mitte enam muuta õiguslikku alust enne täielikku Prümi otsuse ellu jõustamist, vastasel juhul oleks ellu rakendamine veelgi aeglasem ning kogu protsess takistuks me tahame, et liikmesriigid väga sujuvalt üle võtaksid äh, Prümi otsuse äh, legaalselt stabiilses keskkonnas. me võtsime otsuse vastu kolmanda samba, seega meil ei ole tavalisi äh, vahendeid, et kontrollida ülevõtmist liikmesriikides, aga detsembrist kaks tuhat neliteist, kui võimalik, siis me saame kasutada rikkumismenetlust komisjoni teaduses Euroopa Liidu infovahetusmudeli kohta lisasime selle, et mingi uusi Euroopa Liidu tasandi äh, on õiguskaitse äh, infovahetus äh, instrumente välja ei töötata. olemasolevaid vahendeid tuleks palju tõhusamalt ära kasutada ning me töötasime välja ka terve rea täpseid soovitusi. näiteks meil on vaja ühtseid standardseid kommunikatsioonikanaleid Europol soovitatavasti, meil oleks vaja ka ühtseid kontaktpunkte selleks, et lihtsustada piiriülest andmevahetust ning samuti on vaja parandada koolitust Euroopa Liidus selleks, et äh, veebipõhiseid äh, tööriistu paremini kasutataks. samuti, mis puudutab andmete turvalisust ning kaitset, siin on meil vaja paremaid statistilisi andmeid. me peame vaatama samuti, kuidas äh, kõige paremini olemasolevate instrumentide tõhusust kasutada ning kuidas seeläbi lihtsustada infovahetust ja seda tööd me oleme teinud juba mõnda aega ning meie teatises ka sellest räägitakse. tervitame vägagi seda, et arutelu leiab aset poliitilisel tasandil nõukogus ning Euroopa Parlamendis. me oleme korduvalt nõukogus ministritega seda küsimust arutanud ning üritanud survetavaldada liigesmingitele, et nad liiguksid elu rakendamisele edasi. mis puudutab andmekaitset, siis muidugi mõistate, olete teadlikud sellest, et andmekaitse direktiiv õiguskaitse küsimustes tähendab seda, et komisjon peab läbi vaatama olemas olevad õiguslikud instrumendid, isikuandmete kohta ja seda siis tuleb teha kolme aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist. Eh, nii kaugel me praegu oleme, aga muidugi mõista, mm, me ootame suure heameelega ka teie ettepanekuid, suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik ning eh, fraktsioonide nimel saavad need eh, rahvapartei nimel. suur aitäh, lugupeetud president! tegemist on äh, vägagi asjakohase suulise küsimusega, mida ma sooviksin tervitada. piiriülese kuritegevuse vastane võitlus on äärmiselt oluline, see tähendab seda, et meil on vaja äh, palju äh, paremat raamistikku selleks, et vahetada infot õiguskaitse ja justiitsküsimustes. Prümi leping kiideti heaks kahe tuhande kaheksandal aastal, uued liikmesriigid, kes soovisid sellega liituda, soovi, soovivad seda, sellega samuti liituda ja seeläbi võiks sellest saada tõeline Euroopa Liidu äh, tööriist, aga paljudel Euroopa Liidu agentuuridel äh, on justiits- ning õiguskaitse valdkonnas erinevad pädevused ja seetõttu on väga palju mitmepoolseid ja kahepoolseid kokkuleppeid liikmesriikide endi vahel. meil on Sirene ja teised. Need on meil terve võrgustik kokkuleppeid, see aga ilmtingimata ei muuda infovahetuse vallas tehtavat koostööd Euroopas kuidagi lihtsamaks seitsmenda septembri teatis Eh, eesmärke ma jagan, ma ei usu, et meil oleks vaja uusi andmebaase või vahendeid infovahetuseks, ma arvan, et me võiksime ära kasutada olemasolevaid mehhanisme, aga neid tuleks eh, palju konkreetsemalt eh, ja tõhusamalt ellu rakendada. ma usun, et olemasolevad mehhanismid peavad olema osaks ka Lissaboni lepingust. ja nad peavad selle alla jääma ning siin peaks kehtima samuti parlamentaarne järelevalve. ma usun, et Lissaboni lepe peaks varasema kolmandat samba asendama. vastasel juhul läheb silmist Prümmi lepingu algne eesmärk, milleks on põhiõiguste kaitsmine ja eriti, mis puudutab just õigust eraelule ning andmete kaitsele. ma usun, et eraelu piirangud on õigustatud ainult siis, kui need on hädavajalikud eh, demokraatlikus eh, ühiskonnas. see on ka osaks ka Krimmi otsusest eh, ja õnnitlused raportöörile. suur aitäh, härra Diestemera ning kolleeg Weidenholzer, palun. hea proua president. ma liitun härra Diestemeraga, hinnates Prümi otsust on väga oluline vahend võitlemaks piiriülese kuritegevusega ja kindlasti me peame politsei võimekust selles äh, valdkonnas kasvatama, aga samas tuleb äh, kinni pidada ka kodanike õiguste kaitsest. Prümi lepingus on andmekaitse alal lüngad, seal äh, ei mainita isikuandmeid näiteks ja parlament nõudis juba kahe tuhande kaheksandal aastal isikuandmete mõiste sisseviimist. Euroopa Nõukogu on äh, samuti äh, ette näinud äh, omapoolseid ettepanekuid, mis puudutavad isikuandmete kaitset, täpsemalt kaitset nende lugemise, kustutamise, salvestamise äh, eest. praegu andmekaitsepaketi osas oleme me oma aruteludes lõpule jõudmas ja ma loodan, et ministrid tegutsevad nüüd sama ennu-, innukalt ja aktiivselt, kui nad omal ajal tegutsesid, äh, jõustamaks Prümi lepingut äh, vahetult enne Lissaboni lepingu jõustumist, äh, vältimaks meie kaasamist. suur tänu ja Määra Schmidt ALDE nimel, palun. tänan, president, ja tere tulemast, proua volinik kolm tuhat kuussada kuritegelikku organisatsiooni ohustavad Euroopat, geograafilised piirid ei ole neile enam takistuseks ja kodanikud on selle arenguga täiesti kursis. me loomulikult muretseme eelkõige tööhõive pärast, aga organiseeritud kuritegevus on ka väga suur probleem on palju häid ettepanekuid, äh, kuidas parandada koostööd liikmesriikide vahel. kõigepealt tuleks organiseeritud kuritegevust äh, ühtselt defineerida. me ju teame, et äh, sadu miljoneid eurosid teenitakse nii narko kui ka inimkaubandusega ja seda ka majanduskriisi ajal. nii et äh, rohkem kui varem tuleb meil tagada, et need meeletud rahasummad äh, leiaksid äh, tee reaalmajandusse. Stockholmi äh, programm oli oluliseks sammuks edasi koostöös, aga oma kodulinna näitel võin ma öelda, et meil on olnud probleeme piiriülese infovahetusega, kuigi me oleme näinud ka tulemusi. nii et proua president, on imelik, et äh, osad liikmesriigid äh, on suhteliselt tõrksad infot vahetama, olgugi et just nemad peaksid äh, soovima infovahetust, sellepärast et kui see infovahetus on nõrk, siis sellest saavad kasu ju kurjategijad. nii et probleem ei ole siin Euroopa Komisjonis, vaid pigem liikmesriikides. Europolil on küll parem mandaat aga liikmesriigid ise peavad tegema koostööd, et tõkestada kurikaelu. daamid ja härrad, me peame olema proportsionaalsed ja koostööd tegevad, aga mitte naiivsed. tänan järgmisena kolleeg Albrecht Roheliste nimel. president, kolleegid, volinik. väga oluline on et meil oleks parem politsei ja justiitskoostöö Euroopas, aga mina olen öelnud ja ka minu fraktsioon on juba öelnud aastaid, et meil on vaja ühiseid standardeid äh, selleks koostööks, meil on vaja ühiseid standardeid andmekaitseks, äh, menetlusõigusteks äh, ja me peame ühtselt defineerima ka õigusriiklust. ei piisa sellest, kui me tunnustame ühiseid standardeid. me peame need standardid rakendama ja siis on võimalik äh, paremini tagada koostööd politsei ja justiitsasutuste vahel. oluline on keskenduda nendele valdkondadele, mis mõjutavad äh, koostööd äh, reaalselt. me ei peaks investeerima meeletuid summasid äh, masside jälgimissüsteemidesse, mis äh, mitte ei vähenda kuritegevuse taset. rohkem tuleks investeerida Europoli ühistesse töörühmadesse ja tõelisesse koostöösse kohalikul tasandil. aga praegusel hetkel liikmesriigid äh, seda teed ei ole läinud ja ma loodan, et tulevikus seda ei valitakse kolleeg Makovei, palun. tänan, president. liikmesriigid peaksid tegema koostööd, et võidelda piiriülese kuritegevuse vastu ja me peaksime infokanalid harmoneerima, ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga, et meil on vaja ühiseid standardeid. ma olin Eurotaki raportöör ja seetõttu ma tean, kuidas infovahetussüsteemid toimivad. Eurodaki andmepangas on äh, sõrmejäljed ja liikmesriikidel on juurdepääs sellele andmepangale, et äh, näiteks võidelda terrorismi vastu. seal on võimalik äh, kindlaks teha nii süüdlasi kui ka ohvreid. niimoodi on võimalik äh, kindlaks teha, kas äh, terroristid viibivad Euroopa Liidu territooriumil valeidentiteeti kasutades või mitte, siis on ka võimalik vastavalt tegutseda. ma olen igal juhul äh, selle poolt, et meil oleks juurdepääs sellistele andmetele piiriüleses äh, võitluses kuritegevuse vastu juurdepääs peab olema aga ka teistele andmepankadele, mis on ette nähtud äh, Prümi otsusega. meil tuleb erinevad süsteemid äh, kombineerida. liikmesriigid, kes ei ole Prümi veel rakendanud, peaksid seda kiiresti tegema, siis on võimalik äh, rakendada ka komisjoni poolsed soovitused võitlemaks piiriülese kuritegevuse vastu ja järgmisena kolleeg Vandekamp, palun. ja president, suur tänu. kui Euroopas võiks esile tõsta ühte valdkonda, mis on eriti huvitatud äh, avatud piirides, siis see on ähm, kuritegevus. tuleb äh, tunnistada, et kui vaadata reaalset olukorda praegu kas või ka Hollandis, siis me oleme ikka üsna naiivsed. organiseeritud kuritegevuse mõju on väga tugev. me hiljuti arresteerisime Hollandis ühe mafiooso, kes äh, arreteeriti just äh, piiriülese infovahetuse tulemusel. et Prümi leping on loomulikult väga oluline võitluses kuritegevuse vastu, aga küsimus volinikule, et miks see rakendamine nii kaua aega võtab? ainult üksteist riiki on lepingu rakendanud, millal ülejäänud seda teevad? härra Lopes Aguilaril on õigus selles osas, et äh, kuritegevuse vastase võitluse üle teostatavat demokraatlikku kontrolli tuleb tugevdada. volinik ütleb, et äh, komisjon hakkab seda tegema siis, kui kõik on äh, lepingu rakendanud, aga mina tahaksin teada, et millal see ajahetk siis lõpuks kätte jõuab. kolleeg Skurje, palun. tänan, president paljud Euroopa Liidus eksisteerivatest äh, probleemidest äh, on seotud sellega, et lepinguid ei rakendata korralikult, see on suureks äh, probleemiks demokraatiale. meil on vaja piisavat infovahetust ja Euroopa Komisjon peaks äh, kindlasti automatiseerima olemasolevate vahendite rakendamist. meil on äh, kindlasti vaja vahendeid, mis tõstaksid politseivahelise koostöö suutlikkust. Prümi otsus on äh, suurepärane vahend toetamaks äh, politseid äh, koostöö arendamisel ja kindlasti tuleks see jõustada. tänan. suur tänu, härra Skuri ja nüüd järgneb vaba mikrofoni voor ja ma annan sõna kolleeg Luhanile, palun. suur tänu, president, volinik, kolleegid. me räägime siin äh, andmekaitsest, läbipaistvusest. palju on juttu ka sellest, et äh, me tahame koguda infot, äh, me tahame liikumisvabadust, äh, aga meil ei õnnestu ühiseid standardeid paika panna mul oli au äh, siin parlamendis äh, tervitada seitseteist eksperti erinevast riigist äh, üritusel, mis tegeles andmekaitse teemadega ja nendega asja arutades jõudsime me arusaamisele, et Euroopa Liidus on olukord üsnagi katastroofiline. meil on vaja paremat äh, koostööd, ükskõik, kas me räägime Schengenist, Eurojustist, meil on vaja konkreetseid äh, programme, kõnele katkestatakse. kolleeg Liberatski, palun. president, suur tänu mina isiklikult olen arvamusel, et äh, selle suulise küsimuse esitamine oli väga õige meie poolt. me peame tagama, et äh, vastu võetud seadust ka rakendatakse, me ei tohi lubada karistamatust. igasugune piiriülene kuritegevus peab olema avastatav see on väga oluline. peame ära kasutama kõik vahendeid, mis meil olemas on. me peame kasutama kõiki võimalusi ära, teenides äh, kodanike ähm, austust. Polink Malmström, palun. suur tänu, president suur tänu parlamendiliikmetele, kes selle küsimuse tõstatasid. ma olen täiesti nõus sellega, et organiseeritud kuritegevus on piiriülene probleem ja me saame võidelda selle vastu äh, tehes paremat õiguskaitsealast äh, koostööd. me ei kasuta praegu ära kõiki vahendeid, mis meil on ja kindlasti me ei peaks välja tulema uute ideedega infovahetuse kohta, vaid peaksime rakendama neid, mis meil on. ainult pooled liikmesriigid on rakendanud äh, Prümi otsuse. seetõttu äh, ei ole mõttekas õiguslikku alust äh, muuta. milles siis see viivitus? mõnedes liikmesriikides on tegemist praktilise probleemiga, nad ei tea, kuidas seda teha ja me rahastame kursusi ja koolitust, et aidata neid liikmesriike ja liikmesriigid ka tegelevad omavahelise kogemuste vahetusega. enamasti äh, jah, probleem on selles, et liikmesriigid äh, ei tea, kuidas äh, otsust rakendada ja see ei ole olnud nende jaoks äh, ka prioriteetne teema. aga paljudel äh, siseasjade ministrite nõukogudel oleme me seda teemat käsitlenud. aasta pärast on kõik juba Lissaboni lepinguga integreeritud ja siis me saame juba rakendada rikkumismenetlusi aga kuni sinnani võib see protsess veel kesta. loomulikult meil peavad olema ühised standardid äh, andmekaitse valdkonnas ja kui rakendamine edeneb, siis me pöörame tähelepanu kõikidele nendele äh, teemadele. ja kindlasti äh, ma jään ära ootama arutelusid Kodanike Vabaduste Komisjoniga antud teemal suur tänu, äh, päevakorrapunkt on äh, nüüd äh, ammendatud ja hääletamine resolutsiooni ettepaneku üle toimub homme kell kaksteist null null. nüüd läheme viimase päevakorrapunkti